suhtumisest. järgmine kord, kui me äh, asjadest räägime, siis äh, teeme asju põhjalikult. suur tänu! ja sellega lõpetame siis arutelu, äh, selles küsimuses hääletamine toimub kell kaksteist kolmapäeval. päevakorra järgi on meil nüüd plaanis äh, ühe minuti sõnavõtud ja ma annan sõna kõigepealt äh, Anna Zaborskale. Merci, madame la president Euroops aitäh. minuli tižden rozhodol. Euroopa Inimõiguste Kohus eelmisel nädalal otsustas, et kui te terve inimene soovib läbi viia eutanaasiat, siis riik peab tingimused looma või muidu äh, muidu, aga Äh, garanteerib riik inimesele elu igasugustes tingimustes. Mm, kui me paneme inimeste õiguse eraelule kõrgemale kui inimeste õiguse elule, siis äh, me rikume äh, me, oma põhimõtteid ning ma palun, et need kolleegid, kes äh, ignoreerivad ähm, perekondade vajadusi, inimeste vajadusi, siis äh, palun lugege uuesti üle vastav äh, kohtulahend. Mm, tegemist oleks väga vale signaaliga. härra Perello, palun. aitäh ma tahaksin viidata nendele kahjudele, mis põhjendas, põhjustas Troika. iseäranis, kui silmas pidada miljonite eurooplaste tervist. me nõuame, et kärped ei ahistaks eurooplasi, et äh, me nõuame, et kärped võimaldaksid, ei oleks sellisel määral, et inimesed äh, ei suudaks enam äh, elada, et neil puuduks võimalus elada, need on krimi-, see on kriminaalne käitumine äh, Euroopa rahvaste vastu. me peaksime tõepoolest muretsema selle eest, et inimesed heaolu tõsta, et inimesed oleks tagatud tööga, muuhulgas noored inimesed ja et inimeste elu Euroopa Liidus oleks inimväärikas. proua Haaken praegu on meil kõige hullem majanduskriis Iirimaa ajaloos ja meil on ainult kaks asjaolu, mis pakuvad meile lootust, meie põllumajandus ja meie ekspordid. meie põllumajandussektoril aga on tõsine kriis, erakorraliste kliimaolude tulemusena on meil tõsine veepuudus, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teisel poolel sai see alguse ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on selline olukord jätkunud. suur osa meie liikmesriigist ja minu kodupiirkond on pidanud kannatama halbade ilmaolude ja Äh, halbade kasvutingimuste all, äh, ka rohtu pole ja äh, söödakriis jätkub ning võib kergelt kanduda järgmisse aastasse. Ühendkuningriigist Prantsusmaalt tuuakse loomasööta, kuid loomad kannatavad, kulud on siis toidu impordi tulemusena suurenenud ja põllumehed ja kariloomad on seis-, silmitsi tõsise kriisiga ja äh, umbes üks miljard on äh, kahju äh, põllumajandussektorile selle tulemusena ja ma kutsuksin üles, et Iirimaa valitsus pöörduks kohe kriisifondi poole. proua de Martini, aitäh, mina olen pärit Genuast ja eelmisel nädalal toimus seal raske õnnetus, üheksa inimest sai surma. tegemist oli Äh, õnnetusega, mis äh, ei olnud ette määratud, sellepärast et äh, see tamm oli täiesti ebapiisav. laevad, mis sadamasse sisse sõidavad, ei, on lihtsalt liiga suured, ei tegelda kontrollimisega, ennetamisega ning need, äh, kes äh, nimetatakse suure Euroopa sadama äh, direktoriteks, peaksid ju vastama ka teatavatele kriteeriumitele, tegemist ei ole poliitilise ametikohaga ja ametisse nimetamine peaks toimuma mm, inimese enda teenete alusel ning ma nõuan, et Euroopa Liit sekkuks ja et Euroopa ning et kohustus viidaks läbi vastavad menetlused, härra Pätten, palun um,. suur tänu järgmine Bilderberg grupi kohtumine peab aset leidma Inglismaal ja seal räägitakse ja see peaks toimuma kuuendast kuni üheksanda juunini ja need iga-aastased kohtumised on kohtumised, kuhu tulevad kokku kõige rikkamad ja kõige mõjukamad inimesed poliitika, rahanduse ja ärimaailmast ja äh, kõige suurem saladus nende ümber on see, et miks ajakirjanikud ja ringhäälinguettevõtted alates viiekümne neljandast aastast on äh, Äh, jätnud nemad tähelepanu äh, lahingu äh, tähelepanu alt välja ja ka nüüd on internetiajastu, asjad on muutunud, olen pöördunud kõikide meediaväljaannete poole, et küsida, miks ja kui ei kavatseta sellest kohtumisest rääkida, miks seda ei tehta, olen pöördunud ka Hertfordshire poli-, politseikomissari poole et küsida, kes maksab arved ja millisel määral osutatakse äh, politsei toetust või politsei kaitset sellele kohtumisele, ootan huviga vastuseid. härra Meier, palun järgmisena. aitäh, lugupeetud äh, president äh, Euroopa Liidus peaks elamispind olema põhiõigus, mitte kaupa, kahjuks see nii ei ole, minu koduriigis Hispaanias nelisada tuhat inimest äh, Äh, äh, tõsteti välja kodus, äh, ütles, et hüpoteegid on vastuolus Euroopa määr-, direktiiviga aastast üheksakümmend kolm, Euroopa Komisjon peaks olema väga tähelepanelik, kuna peavari peaks olema põhiõigus, Andaluusia piirkonna valitsus otsustas seda läbi suruda, võtta vastu seaduse, mis äh, tagas kõigile kodanikele peavarjuõiguse, et nad ei peaks äh, kirjama ähm, peavarju, et neid ei äh, tõstetaks välja ning see äh, vaikimine, mis puudutab hüpoteekide seadust aastast üheksakümmend kolm, ei või viia selleni, et äh, olukord Andaluusias oleks nii raske. härra Pronsil on sõna nüüd. suur tänu. Äh, Euroopa-meelne, Euroopa-vastane, neid termineid kasutatakse kirgelt, äh, kergekäeliselt kui Euroopa Liidu vastased ja Euroopa Liidu meelsed. Euroopa vastased aga Äh, on Euroopa Liidu, Euroopa vastaste mõiste kasutamine nendele, kes on olnud Euroopa Liidu vastu, on minu meelest solvav. Euroopa on midagi vanem, on palju vanem kultuuriline, ajalooline üksus, kui Euroopa Liit kunagi on olnud. Euroopa Liit äh, Äh, tervitab kolmandast maailmast immigratsiooni ja äh, rakendab globalistlikku poliitilist ja majanduslikku doktriini. Euroopa Liit on Euroopa vastane, sellepärast et Euroopa Liidu poliitika äh, hävitab Euroopa omapära. kolm, kui kolmandate, kolmanda maailma immigrandid tulevad Euroopasse, siis nad ei asenda meil siin sündimata Euroopa lapsi, nad muudavad äh, Euroopa äh, kolmandaks maailmaks äh, ja selline globalistlik kapitalism soodustab rännet, sellepärast et inimesi peetakse siin ainult lihtsalt tootmisprotsessi ühikuteks. palun, proua proua Niculescu, härra Niculescu, palun. doresc să salut inițiativa Comisiei de a lansa o dezbatere publică privind schimbările tervitan äh, komisjoni algatust äh, avaliku arutelu äh, korraldamiseks Kesk- ja Ida-Euroopas. tegemist on väärtusliku algatusega, mis aitab meil leida lahendusi meie probleemidele. Rumeenia, nagu minu koduriik, ei ole kaasatud sellesse üldisesse arutelusse ja hoolimata sellest, et kliimamuutuse mõjud puudutavad ka meid tõsiselt, erakorralised ilmaolud muutuvad üha sagedasemaks ja üle neljasaja tuhande hektari Rumeenia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 see näitab, et meil on vaja ähm, põhiseadus, mis aitab institutsioonide vahelisi suhteid paremini korraldada, põhiseaduse ülevaatamine ei peaks olema ainult äh, enamuse arvamusi arvesse võttav äh, ja edendav, selle tõttu on valitsus äh, Veneetsia komisjoni poole pöördunud ning nõudnud Vene-, Veneetsia komisjoni arvamust selle teksti kohta, mille põhiseaduse komisjon, põhi, seadusekomisjon koostab, rahvusvaheline eh, asutus vaatab, et kõik eh, meie eh, ülevaadatud põhiseaduse elemendid on Euroopa õigustikuga kooskõlas ja tegemist ei ole enamuse ja vähemuse huvide edendamisega teiste arvelt, me tahame tuleviku põhiseadust, mitte mineviku põhiseadust. proua Janaku Takis järgmisena, palun petty officer david briggs was born in bal- david briggs sündis minu põhja äh, londoni äh, valimisringkonnas ja ta suri siis kui äh, kuni- kuninganna laev kaheksakümne tuhande üheksasaja kaheksakümne teisel aastal põhja lasti ta oli kahekümne kuue aastane kui ta pidi oma eluga hüvasti jätma talle anti Äh, vapruse medal äh, selle eest, et ta püüdis oma laeva päästa. kakssada viiskümmend viis äh, Briti teenistujat tapeti ja üle seitsmesaja said haavata Falklandi saarte Äh, nimel toimuvate võitluste pärast. aga paistab, et siin kojas ei ole mitte keegi valmis Briti ülemere äh, ala äh, tunnistama. Falklandi saare inimesed märtsikuus hääletasid selle poolt, et nende sidemed Ühendkuningriigiga jääksid jõusse. ja ma paluksin nüüd vabandada nende kahesaja, kahesaja viiekümne viie pere ees, kes on kaitsnud oma armastatud pereliikmed ja kõik sellised solvamatud, solvavad äh, avaldused, mida on olnud kuulda, ei ole meie parlamendi jaoks väärikad ja ma tuletaksin meelde Euroopa Parlamendi liikmetele, et Falklandi saared on Briti saared. aitäh, proua äh, Suusa, palun. Obrigada, president. Num dia, Durão Barroso afirmou que aos härra Barroso ütles kord, et kokkuhoiupoliitikal on tõepoolest piirid, kuid hetkel on tegemist olukorraga, kus käidutakse täpselt vastupidiselt, praegu teostatav poliitika on kõike muud kui see, mida lubati. käesolev äh, kärbete poliitika äh, on viinud meid retsensiooni, see retsessioon on süvenenud. Portugali põhiseaduskohus on hinnanud mitmeid troika ettepanekuid ja öelnud, et tõepoolest ei ole nendes troika otsustes mitte äh, kõik Portugali jaoks hea, samas Euroopa Komisjon ei tunne selle vastu üldse mingit huvi, Euroopa Komisjoni huvitab ainult kokkuhoid. viimaned küsitlused näitavad, et äh, troika otsused ei ole leidnud toetust ja minu arvates ei ole eh, see väga mõistlik, kui kodanike arvamust üldse kuulda ei võetaks. ja aitäh ja sõna saab järgmine kõneleja. kolleeg Panki. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobris eh, lõpeb direktiivi kehtivus, mis käsitleb tervisevett, tervisevete olukorda aga tegelikult on äh, niisuguste tervisevete pidajatel ja omanikel õigus eeldada, et nende vete suhtes kehtestatakse jätkuvalt Euroopa Liidus ühtlustatud nõuded vältimaks äh, teatud haiguste levikut või ravimaks haigusi, mille puhul termaalveed on parim võimalik lahendus. E, minu arvates on see küsimus vaja lahendada üle-euroopaliselt, selleks et ka tervisevete osas kehtiksid euroopalike kodanikele ühed ja samad reeglid. suur tänu uh sioniidide keelustamine kaevanduses, äh, sellise resolutsiooni võttis vastu Euroopa Parlament, mina sellega seoses olen rõhutanud ka teistes kirjades ja deklaratsioonides samal äh, teemal, et äh, komisjon peab selle teemaga tegelema, aga paistab, et komisjon ei soovi seda teha. see teema aga tekitab päris palju muret Rumeenia kodanikele ja praegusel hetkel vaadatakse õigusraamistikku üle ja iseäranis seoses selliste ohtlike ainetega. ma pöörduksin Euroopa Komisjoni poole jälle ja äh, juhiksin tähelepanu süaniidi kasutamisele kaevanduses ja sellega seotud riskidele ning pöörduksin komisjoni poole ning paluksin sellised ained, äh, äh, ainete suhtes kehtestada keeld. kolleeg Tšernetski proua volinik, daamid ja härrad, just on möödas rohkem kui kolm aastat pärast seda, kui toimus traagiline lennuõnnetus Smolenski lähedal Venemaa Föderatsioonis, mille käigus hukkus Poola Vabariigi president ja peaaegu sada öö, Poola tippjuhtkonda ja vaimsesse eliiti kuuluvat inimest lennuki eh, jäänuste hulgas jäl-, jäänused, aga ka lennuki must kast on endiselt Venemaa Föderatsiooni käes ja valduses ja nad ei ole nõus neid meile üle andma. uuringud ja asja uurimine tervikuna on edenenud väga visalt ja Vene pool pidurdab seda uurimisprotsessi mistõttu ma leian, et rahvusvaheline surve Venemaa Föderatsioonile aitaks seda protsessi kiirendada. aitäh ja nüüd saab sõna kuhu ma siin jäigi ja äh, kolleeg Tussas. Euroopa Liidu poliitika ja liikmesriikide inimvaenulik poliitika on öö, viidud, suunatud sellele, et piirata sotsiaalseid tagatisi, see toob kaasa inimeste ahistamise, riigi poolt inimese ekspluateerimise. selline poliitika viib võõrvaenulikkuse fašistlike ideede levikuni. Kreeka koalitsiooni valitsus tegutseb jõuliselt äh, õiguspäraste streikide vastu, enam kui üheksakümmend protsenti äh, streikide soove käsitletakse kohtute poolt kui ebaseaduslikke ja samasugune olukord valitseb Hispaanias, kus kommunistliku partei liikmeid ähm, kiusatakse taga ja see levib ka teistesse riikidesse, nagu näiteks Portugali või teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Eh, kommunistlikult meelestatud töötajad heidetakse trellide taha, neid püüdatakse näidata kriminaalidena, eh, kõikjal tuuakse kohtu ette kommunistliku partei liikmeid Eh, iseäranis eh, Kreekas ja esitatakse neile rahalise trahvinõudmisi, mida ei ole võimalik täita ja see viib töötajaskonna edasise ekspluateerimiseni synonim niezłomnego dążenia do prawdy dążenia wbrew rozmaitym trudnościom ale Frau Gräfin Thun und Hohenstein. Poola välisminister on rõhutanud, et et meie jaoks on oluline mitte ainult meenutada diktatuuride ajal toimunut ja selle perioodi ohvreid, vaid eh, ta eh, viitas sellele, kuidas on võimalik päev päeva kõrval võidelda meediavabaduse ja sõnavabaduse eest. Euroopa eh, Parlament on tulnud välja algatusega esitada memoriaal Nobeli preemia kandidaadiks ma tahaksin teid kõiki üles kutsuda eh, toetada seda kandidatuuri, sest Memoriaal on ühendus, mida me peaksime toetama sest ta näitab meile, äh, milline oli meie minevik ja aitab meil teha sellest minevikust järeldusi, äh, näitab, millist vastutust me kanname inimõiguste täitmise eest. Esta tarde vengo a denunciar cómo el gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonesista en mi región, Aragón, acaban de añadir a las zozobras recortes. aitäh, Hispaania valitsus on kärpinud äh, kultuuri, hariduse, tervishoiu äh, väljaminekuid, see on tekitanud väga palju äh, pingeid Aragoni ja Kastiilia kohalike keelte rääkijaid on on samuti pidanud kärpeid nägema. vaja on kaitsta meie kohalikke keeli äh, Lapa ja Lapi on ähm, lõpetanud ilmumise, see puudutab meid kõiki ning ähm, me soovime, et Euroopa Parlament selle hukka mõistaks, nii nagu me oleme toiminud ka teiste vähemuskeelte puhul. vaja on kuulata, mida parlament äh, ütleb, vaja on äh, kaitsta aragoni keelt et eh, et ei räägitakse eh, sellist varianti, mida keegi kohalikest ei pea oma keeleks. härra Tussas, palun. Eh, monopolid Euroopa Liidus on viinud selleni, et et äh, töötajate ekspluateerimine on läinud äh, kaugemale kunagi varem. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuli komisjon välja valge raamatuga, seal oli juttu äh, õiglastest töötingimustest, sotsiaalkindlustusest, sotsiaalsüsteemidest, pensionist ja nii edasi. tegemist oli äh, võrdse juurdepääsu tagamisega kõigile nende õigustele, räägiti ka sellest, et äh, kolmesaja kuuekümne eurost vähem minimaalset pensionit tuleks maksta kõigile, aga praegustel tingimustel ei ole seda võimalik, väidab valitsus. töötajate liikumine üritab nüüd jälle oma õigusi välja võidelda, sotsiaalkindlustus äh, on põhiõigus ja hädavajalik on see, et tagatakse äh, kindlustus kõigile töötajatele Euroopa Liidus. köszönöm szépen, elnök asszony, a többnyelvűség az unió egy suur aitäh! keeleline mitmekesisus on väga oluline, kuid äh, Euroopa Liit on ka kultuurilise mitmekesisuse paik, meil on praegu kakskümmend kaks Äh, ametlikku keelt, aga Euroopa Liidu institutsioonid peavad kriisi ajal kokku hoidma. me otsustasime kriisieelarve kasuks, kuid me peame tõepoolest vastutustundlikult vaatama, kus me ikkagi raha kokku hoiame. me räägime sellest, et need keeled, mida vähem kasutatakse, neid surutatakse tahaplaanile kolme põhikeele kasuks, mida pidevalt esile upitatakse ja see on väga vale otsus. see ei ole demokraatlik ja meie institutsioonide demokraatlikku iseloomu ahendatakse selle võrra andke andeks, vajagi on meid kakskümmend kaheksa liikmesriiki, siis on meil peagi ka kakskümmend neli ametlikku keelt ja andke andeks, kõik need keeled, need kõik need kakskümmend neli on võrdses seisundis ja see tähendab, et e, kui me kokku hoiame, ei tohi me, me sedavõrra seda teha demokraatia arvelt. ja nüüd esimene. Thank you, thank you, madam esimest korda meie kõrges kojas eh, esineb kolleeg Mitsi. suur tänu, äh, mul on äärmiselt suur au äh, siin Euroopa Parlamendi liikmena täna siin sõna võtta ja ma olen esimene Malta naisterahvas, kes on valitud selle väärika ja tähtsa kogu liikmeks meie äh, ümber on poliitiliselt keerulised ajad äh, ja sellistes, äh, sellistel aegadel on oluline, et Euroopa Parlament saadaks selge sõnumi Euroopa kodanikele, et me ütleksime, et me oleme nende jaoks olemas, me, et Euroopa Parlament kaitseb neid raskel ajal ja nii kiiresti kui võimalik lugupeetud äh, äh, juhataja, EKONi komisjonis annan ma endast parima, et tagada Euroopa, et Euroopa kriisist üle saaks nii kiiresti kui vähegi võimalik, usun, aga et selleks, et seda saavutada, peame me kandma hoolt selle eest, et liigsed kärpemeetmed ei hävitaks meie majandust, meie majandusareng peaks olema, areng peaks olema säästlik ja mul on suur au äh, teenida Euroopa Parlamendis Malta kodanikke ja annan lubaduse anda endast parima selleks, et äh, kaitsta Malta ja Euroopa kodanikke ja minu äh, jaoks on olulisemad, olulised ähm, läbipaistvus ja ausus. aitäh sõna proua Niiblerile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 nõude äh, kasutamisest, mis on väga päevakajaline ka Saksa meedias. kahe tuhande viie, neljateistkümnendast aastast peab hakkama kehtima äh, keeld, et äh, avatud nõud oliiviõliga restoranides on keelatud, oliiviõli peab alati olema suletud nõus, mida ei saa uuesti täita ja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 küsimus on ka sellega, et kas äh, oliiviõlile tuleks, äh, järgneksid ka mõned äh, teised õigusaktid, näiteks mis puudutaksid äädikat, soola ja pipart ja komisjoni esindaja arvas, et see on võimalik. ma tahan küsida, et mida Euroopa Komisjon veel tahab inimestele ette kirjutada, kas meil ei ole mitte mingeid muid probleeme, millega me peaksime tegelema, selle asemel, et tegeleda oliiviõli pudelitega? sellega, elagu bürokraatia, mm, komisjoni asepresident, palun äh, äh, pange see kõrva taha. aitäh proua Niiblerile ja nüüd ma annan sõna, kuhu ma nüüd jäänud olengi. ei ole kohal, ei ole kohal. proua Smelkova, Smolkova, palun. <clears throat> presne o rok sa budú konať voľby aitäh. aasta pärast toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ja Euroopa Parlamendi saadikud, kes soovivad uuesti kandideerida, äh, neil on väga raske vastata valijate küsimustele, mis puudutavad Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu toimimist üheksandal mail, kui tähistatakse Euroopa päeva, siis äh, me kohtusime inimestega tänavatel, inimestele on jäänud mulje, et äh, Euroopa Liit on midagi ainult heade aegade jaoks, äh, aga majanduskriisi aeg on olnud väga raske ja me saame inimestele ainult öelda, et me ei ole saanud aidata noori inimesi, et nad leiaksid töökoha, seetõttu oleks meil vaja langetada kiireid otsuseid ja järgmist järgmiste eelarveperioodide ajal me ei tohiks unustada noori inimesi ja me peaksime toetama selliseid projekte nagu Galileo. proua Kleeva, aasta tagasi, kui rääkisime siin kuus, nõndanimetatud kuus paketist või majanduse juhtimise paketist, siis tegime me komisjonile ülesandeks äh, lähtuda makromajandusliku tasakaalu põhimõttest, äh, seda kohaldada ja selleks äh, esitasime ettepaneku makromajanduslike näitajate kohta, millest liikmesriigid pidid kinni pidama. aga mis puudutab Sloveeniat, siis juhiksin komisjoni tähelepanu sellele, et makromajanduslikke äh, tasakaalu nihkeid analüüsides peaksite te lähtuma äh, näitajatest. Äh, spekuleerimist on selles vallas niikuinii nii palju ja meie tahaksime näha analüüse, mis ei lähtuks spekuleerimisest, vaid makromajanduslikest näitajatest, milles me oleme kõik kokku leppinud. härra Gutierrez, palun järgmisena. härra Gutierrez, te ei ole kohal, siis härra Dabasti suur tänu, lugupeetud juhataja. liikmesriigid, Euroopa Liidu liikmesriigid äh, äh, rakendavad erinevaid käibemaksumäärasid äh, põhiliste toiduainete kohta Ungaris on äh, käibemaksumäär kakskümmend seitse protsenti peamiste toiduainete osas, see on ka Euroopa kõige suurem, Austrias on see kümme protsenti, Poolas viis protsenti ja Ungari sotsiaaldemokraadid on äh, analüüsinud Poola juhtumit ning teinud ettepaneku alandada to toiduainete käibemaksumäära viie protsendini. kõrge toiduainete hind äh, soodustab musta turu äh, lokkamist ning äh, pidurdab Ungari põllumajanduse arengut. härra Orbani valitsus võiks kõige rohkem vaesust kannatavate inimeste huvide eest võidelda, äh, vähendada nende maksukoormat, neil on tõesti vaja abi, nad on kõige vaesemad meie hulgas. suur tänu, härra Tabadi ja, ja oleme siis ühe minuti kõnedega ühele poole jõudnud ja kuivõrd äh, järgmised äh, raportöörid ei ole kohal, siis teeme väikese pausi, kuni proua Korneliitsen kohale jõuab. proua Korneliitsen, suurepärane, et te olete tulekul asume kohe rääkima siis sellisel juhul teie raportist, mis käsitleb naiste õiguseid ühinevates Balkani riikides. annan teile aega, et te saaksite istet võtta ja siis äh, annan teile aega, et te saaksite istet võtta ja siis annan teile ka kohe sõna. suur tänu, proua juhataja ja räägin edasi inglise keeles, tulin just äh, hääletuselt, nii et ma vabandan väga, et jäin